Il Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno alla signora commissaria. tere hommikust kõigile, tere hommikust, lugupeetud volinik, lugupeetud nõukogu esindaja, tere hommikust kõikidele kolleegidele. alustame oma tänast arutelu